nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on maksustamise, mm, arengu maksustamine, arengu rahastamine, vabandust. niisiis ühine arutelu, ühine arutelu arengu rahastamine. ja kõigepealt kuulame me ära nõukogu ja komisjoni avaldused ÜRO rahvusvahelise konverentsi kohta, mis puudutas arengu rahastamist ja seejärel proua Schleini raporti, mille pealkirja maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid. me alustame debatti sellega, et sõna saab proua Schlein, raportöör. Teil on sõna neljaks minutiks. aitäh, proua president maksudest kõrvalehoidmine peab nüüd jõudma Euroopa Liidu tasandile, see peab olema meie prioriteediks kapitalivood liiguvad lihtsalt ühest maailma otsast teise, see on üleilmne probleem ja meil on vaja ka üleilmseid lahendusi. makse tuleb maksta seal, kus äh, kasumit teenitakse, see peaks olema kõige lihtsam põhimõte, mida kasutatakse meil on vaja lahendusi selleks, et ka tulevased põlvkonnad äh, sellest saaksid kasu lõigata. Addis Abebas toimub äh, kolmas arenguabi rahastamise konverents. eesmärkide saavutamine on meil võimalik ainult siis, kui meil on piisavalt rahastamisvahendeid. meil on vaja ähm, riiklike ressursside tõhusat kasutamist, meil tuleb maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu tõhusalt võidelda. nimelt lähtutakse sellest, et ebaseaduslikud rahavood on, on umbes üks biljon eurot, mis igal aastal läheb kaduma, see on raha, mis tegelikult tuleb maksumaksjate taskust. ja eriti just äh, arenguriikides on meil neid vahendeid vaja meil on vaja ka tegelikult luua stiimuleid. me näeme, et maksukonkurents on ka seal alguse saanud, meil on vaja korralikku uut platvormi äh, ja nüüd äh, proua president katkestab ja küsib, et kas te saaksite natukene oma kõnetempot taltsutada. kõneleja jätkab, meil on komisjonilt vaja tõelist tegevuskava arenguriikide toetamiseks äh, selleks, et meil oleksid maksusüsteemid, mis oleksid õiglasemad ja stabiilsemad. meil on vaja arenguriike nii rahaliselt kui ka tehniliselt toetada, siiamaani ei ole tehtud töö olnud piisav ja ka maksustamiskomisjon peab toimima nagu valitsusaparaat selleks, et eh, erinevad arenguriigid saavad üleilmsetest maksusüsteemidest eh, osa. meil on vaja ka üleilmsed maksusüsteemid reformida ehm, ning eh, meil on vaja ka arvestada kõikide neid nõudmisi ehm, mida esitatakse arenguriikidele, meil on ka vaja standardeid, meil on vaja korralikku riikidepõhist aruandlust, mille puhul arvestataks kõikide erinevate valdkondadega. Need süsteemid peaksid olema avalikud, kõik peaksid nendega saama tutvuda ja komisjon peaks tegema vastava öö, ähm, Äh, soovitasin, mind tõesti üllatuks, kui homme keegi hääletab selle raporti vastu, mis ühehäälselt võeti vastu komisjonis. ja kui automaatne informatsioonivahetus on ette nähtud, siis on meil vaja ka üleminekuperioodi nende riikide jaoks, millel praegusel hetkel vastavat äh, vahetus, infovahetusvõimekust veel ei ole. on tähtis, et kogu info edastataks, meil on vaja ka läbipaistvust äh, ettevõtete omanike kohta, omandisuhete kohta ja meil on vaja ka süsteeme, mis tagaksid selle, et äh, makse tõesti makstakse seal, kus kasumit teenitakse. me peame endalt küsima ka seda, äh, kuidas Äh, see mõjutab arenguriikide arengut, meil on vaja ka tegelikult maksuparadiiside jaoks ühist definitsiooni ja kahe tuhande viiendaks äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleb veel meil must nimekiri koostada, ma tean, et siin on osade kaupa hääletuse taotlus tehtud, kuid ma arvasin, et selles raskes küsimuses me oleme ühel nõul, nii et miks seda hääletust siis veel ka soolise võrdõiguslikkuse küsimused. tihti just kõige haavatavamad ühiskonnarühmad on need, mis kannatavad ja kahjuks on jällegi naised need, kes kannatavad. suur tänu variraportööridele koostöö eest, suur tänu ka sekretäriaadile toetuse eest ja ma loodan, et homme suure häälteenamusega see tekst vastu võetakse selleks, et parlamendi hääl tõesti ka enne Addis Abeba konverentsi selgelt välja tuleb ja et me näitame, et me oleme ühisel seisukohal, et me soovime maksudest kõrvalehoidmise ja maksude vältimise vastu võidelda, selleks, et sellega seoses võidelda ka vaesuse vastu. aitäh ja nüüd nõukogu nimel on siin kohal härra minister Schmidt, kes kohe saab ka sõna. proua juhataja, lugupeetud äh, Europarlamendi saadikud, daamid ja härrad, nüüd juba kaks aastat tegeleme me keeruliste läbirääkimistega ja maikuus õnnestus meil ähm, paika panna uus üleilmne raamistik, mille abil välja juurida vaesus äh, ja tagada kestlik äh, areng rahvusvaheline üldsus on viimastel aastatel väga palju tööd teinud ning äh, Euroopa Liit ja liikmesriigid tervitavad seda ajaloolist ajahetke, milles me nüüd oleme. see uus partnerlus annab paneb äh, meile uued kohustused, mida me peame jagama, ja äh, suure vastutuse. me peame arvesse võtma kõigi võimalusi ja võimeid ja ka seda, kui palju on äh, osalisi. see uus üleilmne partnerlus peab muuhulgas tegema võimalikuks ka inimõiguste austamise, tõelise võrdsuse, diskrimineerimise puudumise, ähm, demokraatlikud institutsioonid, hea haldustava see tähendab seda, et kõik peavad aktiivselt osalema ja tagama selle, et me kaitseksime keskkonda ja võtaksime arvesse, millised on meie planeedi võimalused. samuti on vaja sugudevahelist võrdsust, naiste ja tütarlaste õiguste kaitsmist, sest ka naiste õiguste äh, kaitsmine peab toimuma kõigil tasanditel. ennekõike mõtlen ma seda, et tüdrukud peavad saama haridust, see on eriti oluline just arengumaades. me peame mõtlema sellele, mis on selle partnerluse aluseks. me peame välja töötama ühise visiooni, me peame äh, sealjuures arvestama muutunud reaalsust kogu maailmas neljapäeval toimub äh, konverents, kus ei räägita mitte ainult sellest, äh, millist edu on siiamaani saavutatud, vaid räägitakse ka sellest, äh, mida teha edasi. me peame vaatama tulevikku. me peame integreeritud moel kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et tuua kaasa kõikide ressursside tõhus kasutamine, ma ei pea silmas mitte ainult rahalisi vahendeid. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peavad omalt poolt jätkuvalt, jätkuvalt kinnitama, et meie õigusloome kehtib. meil on vaja stabiilset rahastamist, meil on vaja teha koostööd paljude valitsustega ning kahtlemata on just nimelt rahastamine kestliku arengu tuumaks kõik liikmesriigid peavad oma avaliku sektori raha võimalikult hästi kasutama. tegemist on, tegemist on uue partnerlusega, nagu ütlesin, ja seetõttu tuleb meil leida sellel konverentsil tõesti äh, ka uued võimalused rahastamiseks, võttes arvesse kolme dimensiooni, milleks on majandus, äh, sotsiaalküsimused ja keskkond, need on siis kestliku arengu kolm sammast me peame väga selgelt eh, defineerima oma kohustused ja ka selle, milliseid tulemusi me tahame saavutada, kui kõik osalised teevad seda, mida neilt oodatakse. me eeldame, et ÜRO rahvusvahelise konverentsi lõppdokument näeb ette programmi, mille abil me saame aasta kaks tuhat viisteist eh, jooksul eh, jõuda selleni, et võetakse vastu deklaratsioon New Yorgis septembris kaks tuhat viisteist ja see tähendab seda, et me töötame edasi ka kliimamuutuste konverentsi teemal, mis toimub äh, siis Pariisis äh, detsembrikuus. meil on vaja ühendada avaliku ja erasektori rahastus, meil on vaja leida rahvusvahelised vahendid aga ma ei räägi, nagu juba ütlesin, mitte ainult rahast, vaid ka mitterahalistest vahenditest. meil on igal juhul vaja luua selline keskkond, mis soodustab arengut, meil on vaja tugevdada institutsionaalset võimekust, stimuleerida kaubandust ja investeeringuid, meil on vaja investeerida haridusse ja on vaja õhutada ka teadusuuringuid, tehnoloogilist arengut ja innovatsiooni oma partnerluse raames on meil kindlasti vaja vaadata, kes mille eest vastutab ja kuidas me arengut hindame. meil on vaja programmi kogu kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, meil on vaja tege-, tegutseda globaalsel äh, Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandil meil on vaja, et tegutseksid valitsused ja ka valitsusväline sektor. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit on pühendunud ähm, ja on aktiivne, samuti konstruktiivne. meil on vaja osa võtta kogu ähm, äh, käimasolevast äh, progressist, äh, protsessist ning just seetõttu võtsime me kahekümne kuuendal mail vastu ka positsiooni, millega kinnitame veel kord, et Euroopa Liit tervikuna ja liikmesriigid eraldi on valmis leidma võimaluse andma arenguabiks null koma seitse protsenti SKP-ks, SKP-st, see on siis äh, eesmärk, mis on paika pandud aastaks kaks tuhat viisteist ja selle raha abil püütakse aidata kõige vähem arenenud riike. ma ootan, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel aktiivselt osaleksid ja annaksid oma panuse nende läbirääkimiste õnnestumisse partnerlus tähendab muuhulgas ju ka seda, et kõik peavad tõepoolest oma rolli aktiivselt täitma ja tegema konstruktiivset koostööd, seda oodatakse kõigilt osalistelt, eriti aga Euroopa Parlamendilt. Euroopa Parlament saab luua ja rakendada äh, programmi, mis aitab meid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal edasi, nii et meil õnnestuks kaasata kõike, keda me kaasama peaksime, aitäh! aitäh, härra minister ja nüüd annan ma sõna komisjonile eh, volinik Vimitsale. aitäh, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed. ainult üks nädal on veel aega eh, enne ÜRO konverentsi Addis Abebas. aitäh tänase võimaluse eest eh, selles küsimuses arvamusi vahetada ja ka sellega seotud parlamendi raport tuleb taks-, maksudest kõrvale hiilimise küsimuses. Addis Abeba konverents on Euroopa Liidu jaoks prioriteediks. me oleme täiesti pühendunud sellele, et tagada selle kohtumise edu, sest et äh, see on äh, oluline äh, New Yorgi ja Pariisi kliimakonverentsi jaoks. olen eriti tänulik selle eest, et parlament on aktiivselt olnud kaasatud ettevalmistavasse protsessi ja teie resolutsiooni üle samuti, mis puudutab arengu rahastamist ning äh, üleüldist aasta kaks tuhat viisteist järgset arenguagendat. ja mul on hea meel, et kuusteist liitub Euroopa Liidu delegatsiooniga, kes äh, delegatsioonil osaleb. president Juncker on andnud mandaadi kõrgele esindajale, asepresident Mogherinile, minule esindada Euroopa Liitu Addis Abebas koos riiklike valitsuste esindajatega tagame meie, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid jätkuvalt äh, räägivad ühel häälel nendes eh, viim-, nendel viimastel olulistel etappidel. toon välja üldised põhimõtted ja ootused, mis eh, suunavad Euroopa Liidu lähenemist. esiteks, Addis Abeba peab olema muutusi kaasa toov, meil on vaja ambitsioonikat eh, ühtset kaasatust kokkulepet, mis katab kõik rakendamise vahendid, abi, investeeringud ning siseriiklikud vahendid ning peab olema ka kaasa, sellega kaasas poliitiline keskkond, meil on vaja strateegilist katalüütilist rolli ametlikul ametnikul, et teiste rakendamise vahendite mõju oleks maksimaalne. Adisabeba konverents peab edendama ka universaalsust, see, et vanasti oli põhi ja lõuna, doonorid ja abisaajad, see on nüüd läbi, meil on vaja tõelist ülemaailmset partnerlust, et selline laialdane agenda saavutada, kõik riigid peavad tegutsema, panustama õiglaselt, panustama peab ka erasektor ja kodanikuühiskond. Euroopa Liit on valmis mängima oma täielikku rolli jätkusuutlike arengukaasmärkide rakendamisel siseriiklikult ning ka meie välistegevuste kaudu. kolmandaks, Addis astab tulema kaasa tugev vastastikune Eh, vastutus, meil on vaja integreeritud läbipaistvat usaldusväärset raamistikku selleks, et eh, järgi, jälgida mitte ainult meie finantskohustusi, vaid ka seda, kuidas me üldiselt oleme saavutamas jätkusuutlikke arengu eesmärke. me oleme kõik teinud tööd selleks, et eh, Adissa tulemdokument oleks ambitsioonikas, et see peegeldaks Euroopa Liidu ambitsioone ja eesmärke ning austaks kahekümne kuuenda mai nõukogu järeldusi. Euroopa Liidu läbirääkimised on olnud väljakutseid pakkuvad. viimatine teksti eelnõu on Euroopa Liidu jaoks hea tulem, aga dokumendi osas ei ole veel kokkulepet. endiselt on erimeelsus, et teatud küsimuste osas, äh, näiteks ka see, milline on täpne suhe Addis Abeba konverentsi ja aasta kaks tuhat viisteist järgse tippkohtumise vahel. läbirääkimised endiselt jätkuvad New Yorgis ka praegu ja võimalik, et jätkuvad ka Addis Abebas Euroopa Liit on hästi ette valmistatud, valmis mängima oma konstruktiivset ja juhtivat rolli läbirääkimiste käigus ja ka hiljem, ka konkreetsete arvude kaudu, näiteks viiskümmend kaheksa miljardit eurot ametlikku arenguabi, see muudab Euroopa Liidu kollektiivselt maailma kõige suuremaks doonoriks. me oleme võtnud endale uuesti kohustuse saavutada ametlikku arenguabi eesmärk null koma seitse protsenti SKT-st vastavalt aastal kaks tuhat viisteist järgse agenda ajaraamistikule ja meil on isegi suuremad ambitsioonid vähim arenenud riikide jaoks. kahjuks seda kohustust ei ole eh, järginud teised eh, tärkavad ja arenenud doonorid või näiteks sada eh, miljardit eurot, selle, me arvame, et Euroopa Liit suudab mobiliseerida, et rahastada äh, just infrast-, infrastruktuuri investeeringuid partnerriikides äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, Euroopa Liidu grandikomponent on kuni kaheksa miljardit eurot sealt. rohkem kui kuusteist miljardit eurot suunatakse äh, keskkonna ja kliimamuutuste eesmärgi saavutamiseks ja kolmkümmend viis miljardit eurot on konservatiivne hinnang eksportides iga-aastane väärtus vähim arenenud riikidest Euroopa Liitu, see võimaldab neile maksuvaba ja kvoodivaba turu ligipääsu. austatud parlamendiliikmed, nüüd jõuan parlamendi raporti juurde, mis puudutab maksudest kõrvalehiilimist. komisjon on nõus selle äärmiselt kõikehõlmava raporti üldise analüüsiga. pärast äh, seda, kui vaheldasime arvamusi raportöör Lainiga korduvalt, äh, olen ma väga teadlik sellest, kuivõrd oluline on parlamendi jaoks see teema ja öö, äh, olen hoolikalt äh, tähele pannud teie välja pakutud tegevuskava selleks, et öö, äh, toetada arenguriike ja mobiliseerida rohkem sise, siseriiklikke vahendeid. selle parandamine võib tõesti märkimisväärselt panustada selleks, et saavutada jätkusuutlikum ja usaldusväärsem tuluallikas. meie partnerriikide piisav administratiivvõimekus ning nende poliitiline tahe reforme saavutada on võtmetähtsusega siin. sisemise tulude mobiliseerimine ja võitlus ebaseadusliku, seadusliku maksukäitumise vastu, nendel on oluline roll Addissa ja New Yorgi konverentsidel Need läbirääkimised selle tulemidokumendi üle on olnud keerukad, viimatine ettepanek, mis esitati, võiks meie arvates äh, olla hea kompromiss ja peegeldada ja see peegeldab enamikke neid küsimusi ja teemasid, mis on ka parlamendi raportis sees. endiselt on raskusi ÜRO ta-, maksukomisjoni küsimusega ja sellega, et äh, sellest saaks nüüd äh, rahva, riikidevaheline üksus peaksime äh, tugevamalt osalema ülemaailmse maksujuhtimise agenda loomisel, selle asemel, et tingimata luua veel ühte valitsustevahelist üksust, me peaksime keskenduma sisule, mitte otsustama selle üle, milline see formaat peaks olema praeguses protsessi etapis. komisjon on võtnud endale kohustuse tagada, et arenguriigid, kes äh, on reformi ambitsioonidega, et neid toetatakse sellel keerulisel teel osana ülemaailmsest partnerlusalgatusest korraldame me kõrvalsündmuse Adissi konverentsi marginaalidel ja arendame välja dokumenti esim-, mis oleks esimeseks aluseks diskussioonideks, pealkiri oleks Koguge rohkem, kulutage parem, paremini austatud parlamendiliikmed, me oleme väga olulisele tulemusele lähedal, aga me ei saa seda veel võtta iseenesestmõistetavalt. Matissas ja New Yorgis on meil suurepärane võimalus äh, ümber defineerida ülemaailmne arengukoostöö lähiaastateks. Äh, täitkem seda võimalust, aitäh. Uh, aitäh, härra volinik, nüüd härra Paie majanduskomisjoni nimel suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada ka kolleegi, raportööri, kellega koos tegime äh, koostööd. Econ on, on äh, on selle küsimus, sellele küsimusele pühendanud palju aega, me oleme arutanud seda, kui suured on vastavate riikide elanikkonnad, me oleme rääkinud haridusest, tööhõivest ja paljudest teistest küsimustest ja ennekõike olid meile tähtsad kolm prioriteeti kõigepealt äh, toetada maksuadministratsiooni arengut äh, kõnealustes riikides selleks, et tuua kaasa tasakaalustatud maksustamine, äh, teiseks suurendada maksude kogumist arenguriikides, me rääkisime siin näiteks ettevõtte tulumaksu konsol-, konsolideeritud baasist ja paljudest teistest asjadest ja kolmandaks on vaja sisse seada hea haldustava ning seda just maksuvaldkonnas tegemist on keeruliste küsimustega, aga kõigepealt peab Euroopa Liit ise head eeskuju näitama ja ma arvan, et seda võivad teha Euroopa Liidu institutsioonid ja tegelikult ka kõik teised sellega, et me väldime koostööd maksuparadiisidega, sest see on ju kõige tõhusam meetod selleks, et võidelda nii-öelda seaduslike maksude vältimisega, aitäh! aitäh, nüüd äh, hakkavad äh, sõna võtma poliitiliste fraktsioonide esindajad ning kõigepealt härra Rubik, äh, poolteist minutit. aitäh, proua president. suur tänu kolleeg Schleinile meie väga hea suhte ja suurepärase koostöö eest ma arvan, et on väga tähtis näidata, et meie pingutame juba aastaid, eriti just arengupoliitikas soovime me uusi standardeid paika panna, aga väga paljud valitsused äh, ei tee seda ja võib-olla sellepärast me peaksime mõtlema põhjuste peale, jah, meil on rändeprobleemid, meil on põgenikud ja tegelikult ei analüüsita praegusel hetkel seda, äh, kus on meie probleemide põhjused ja et ja äh, ka vaesuse põhjusi ei analüüsida, miks on inimesed vaesed, miks neil tekivad raskused. otse vastupidi, me näeme, et töötuse määrad suurenevad plahvatuslikult äh, ka siin Euroopas ja see, äh, mida sisserändajad teenivad meil, läheb nende koduriikidesse tagasi. me peame muidugi endale selgeks tegema, et WTO reegliga me peaksime kaubandust toetama, sest me ütleme, et kõik välja arvatud relvad, väga tähtis on, et me siin toetame pereettevõtteid, väga tähtis on kutse ja keskhariduse ühendamine. raha ei mängigi kõige tähtsamat rolli, meil tuleb koostööd tugevdada, haridust tugevdada, meil on äh, vaja tõesti välja töötada selliseid lahendusi, mis meid tulevikus edasi aitavad. aitäh, proua president, järgmisel Linda McEwen, palun, poolteist minutit. Oh, aitäh, proua president. aitäh, volinik, aitäh, minister, selle eest, mida te ütlesite täna õhtul. on väga tähtis, et järgmisel äh, nädalal Ateis äh, me jõuame kokkuleppele ja ma lõuan, et läbirääkimised New Yorgis on edukad sest äh, ähm, New York on tähtis ka Pariisi jaoks, kui me ei jõua seal kokkuleppele, siis sellega on väga rasked tagajärjed. Äh, jah, äh, härra Pereira raportis on väga palju juba paika pandud, ma keskendun maksudele, OECD on öelnud, et kui me saaksime maksutulusid arenguriikides ühe protsendi võrra tõsta, siis see oleks nagu me tegelikult kahekordistasime ametlikku arenguabi, sellepärast on väga tähtis, et me keskenduksime just konkreetsetele meetmetele. meil on vaja ka illegaalse tegevuse vastu võidelda, selle vastu, kus tõesti äh, ettevõtted toodavad arveid äh, meil on siinsamad šokeerivad numbrid. Äh, Sahara taguses Aafrikas viisteist miljardit eurot igal aastal läheb maksmata äh, maksude pärast kaduma Äh, selle maksuga oleks võimalik tegelikult tagada lastehooled, korralikku Äh, meditsiiniabi, tegelikult tõesti, see raha tuleb maksumaksjate taskust, meil on vaja konkreetseid ettepanekuid, mõningaid me oleme täna õhtul siin kuulnud, meil on uusi raamatupidamisreegleid, meil on vaja riikidepõhist aruandlust, see peab olema avalik selleks, et ettevõtted raporteerivad avalikult, mida nad teevad, selleks et me tõesti saaksime kätte need, kes oma kohustused kinni ei pea. ja ma tõesti loodan, et nad ise jõuaks kokkuleppele samamoodi nagu ka järgnevatel läbirääkimistel aitäh ja järgmisele härra Keerike, palun üks minut. aitäh, proua president, lugupeetud härra volinik Miimitsa, te juba mainisite, et Euroopa on maailmas arengupoliitikas kõige suurem rahandaja, aga kas me oma vahenditega saavutame piisavalt eesmärke, eriti kui vaatame, kui palju me investeerime, vastus on ei. ECR fraktsiooni koordinaatorina AKV delegatsioonis osalesime ka parlamentaarsel assambleel. rääkisin kolleegidega arenguriikidest, nemad ütlesid, et Euroopa on raskeks partneriks, et me nõuame, see on täiesti võimatu, et näiteks see kohustus, et peab olema äh, soolise võrdõiguslikkuse volinikku soovitakse saada arenguabi ja eriti tähtis on, me tõesti räägime siin maksudest kõrvalehoidmisest ja maksustamise vältimisest. Äh, olen raportöör pereettevõtete kohta arenguriikides, rääkisin ettevõtjatega koha peal, nad on maru vihased, nemad maksavad oma makse. suured hargmaised ettevõtted aga ei maksa. üks biljon eurot läheb arenguriikides igal aastal tagasi, see on üks viieteistkümnendik Euroopa Liidu SKT-st, sellega oleks võimalik väga palju muuta. ma tõesti nõuan uut programmi TV Taks kaks tuhat kakskümmend ja selle eesmärgiks on, et kahe tuhande kahekümnendal aastal oleksid meil toimivad maksuametid AKV riikides ja kõnelejad katkestatakse, aitäh. Madam äh, Becerra Basterecea. proua Becerra, palun järgmisena, teil on sõna, kaks minutit, palun. aitäh ütleb proua Becerra. proua president, härra minister, härra volinik, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Mario Draghi ütles, et tema teeks kõike selleks, et eurot päästa, et mäletate, meil oli suur poleemika, eriti just Saksamaal ja toodi väga palju erinevaid võimalusi välja, millega me ei nõustunud. härra Draagil oli aga õigus, sellepärast et äh, nüüd on välja töötatud programm, millega hakatakse riigi võlakirju kokku ostma. ma räägin seda sellepärast, et Addis Abebas räägime me just rahastamisest ja seejuures ka arengukoostöö tuleb võib-olla täiesti uuesti defineerida. et meil tuleb kaasata ka erasektor, meil tuleb VKE-sid kaasata, sest nemad pakuvad, sest nemad loovad Euroopa Liidus üheksakümmend protsenti töökohtadest. väga tähtis on areng, avaliku ja erasektori koostöö, ressursside tõhusa kasutamise toetamine me peame rääkima Addis Abebas ka sellest, kuidas arengutegevuskava järgneval viieteistkümnel aastal välja peaks nägema. me ei tohi ära unustada ka Lissaboni lepingut. see Lissaboni leping on ka nimelt väga tähtis ja me ei tohi seda kahe silma vahele jätta. me soovime demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid viia ka teistesse maailma osadesse, samamoodi nagu ka toonitada inim- ja põhiõiguste tähtsust, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal ja just sellepärast Euroopa Liit peaks aitama välja töötada rahvusvahelist meedet äh,, seda koostöös ÜRO-ga siis äh, selleks, et me Äh, saaksime aidata siis, kui riikliku seadusandlusega ei aidata ohvreid, et me saaksime siis kasutada rahvusvahelisi meetmeid. me peaksime tõesti seda kurssi jätkama, aitäh um,. proua Becerra, te peate rääkima aeglasemalt, kui te sõna võtate, sest muidu ei ole võimalik kõike, mis te ütlete, tõlkida ja osa teie mõtteid läheb kaduma. nüüd aga proua Sanchez-Caldente üks minut. suur tänu, proua juhataja. lugupeetud volinik. lugupeetud raportöör. ma nõustun eelkõnelejatega tõepoolest, maksustamisküsimus on siin kõige olulisem. kui äh, riigid tahavad saada rohkem välisinvesteeringuid või rohkem arenguabi, siis peavad nad ka ise omalt poolt rohkem pingutama. Neil on võimalik äh, oma tulusid tõsta ju ka nii, et nad püüavad lihtsalt äh, koguda rohkem maksutulu, mida nende riigis tasuda tuleks ja samuti tuleks äh, neil riikidel ka maksta ära osa oma välisvõlast. Äh, euroliidus on täpselt sellised tingimused ja me peaksime ju tegelikult nõudma sedasama ka oma partneritelt, miks on ühed äh, standardid Euroopa Liidu jaoks ja teised kolmandate riikide jaoks. milleks milleks maksukohustused, kui neid kohustusi tegelikult ei täideta ja välisvõlg muudkui kasvab. meil on vaja poliitilist tahet, siis on kõik võimalik. aitäh ja nüüd äh, proua Sargentini poolteist minutit. aitäh, proua president. Äh, proua president, äh, proua Schleini raportis räägitakse uuringust, kus öeldakse, et maksureeglid Hollandis, selles riigis, kus mina pärit olen, lähevad arenguriikidele sada viiskümmend kuni viissada miljonit eurot igal aastal maksma me võime tõesti olla uhked selle üle, et me oleme arenguabi valdkonnas kõvad tegijad, aga iga sent, mis Aafrikale läheb kaduma sellepärast, et seal makse ei maksta, on tegelikult äh, õudne ja seda me ei saa tegelikult arenguabiga heastada. ma olin raportöör kriminaalselt saadud tulu äh, ehk äh, Ehm, ehk siis mustade vahendite ehm, puhtaks pesemisel ja ma nõudsin juba toona, et meil on väga tähtis teada saada, kes on ettevõtete omanikud, sellepärast et ainult niimoodi on meil võimalik hoolitseda selle eest, et hargmaised ettevõtted maksudest kõrvale ei hoia või maksudest meist väldivad. me peame tõesti koostööd tegema, me võime väga pikalt seal Addis Abebas rääkida, aga kui me nõustume sellega, et hargmaised ettevõtted otsivad endale kõige parema koha välja nagu kirsitordil, siis me võime olla kindlad selles, et arenguriigid ei suuda iial oma taristut üles ehitada. ma tahan volinikult teada saada, kas teie tõesti mõtlete sellest, et meil oleksid korralikud maksualased seadused? aitäh oh,! härra Korrao, palun üks minut. Grazie, president aitäh proua president kõigepealt palju õnne kolleeg Schleinile suurepäraselt koostatud raporti puhul tegemist on väga tähtsa raportiga proua McEwen ütles et me räägime siin nii väga suurtest summadest miljarditest mida jäetakse maksmata meil on vaja tõhusat süsteemi millega võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu ja meil on vaja ka majanduslikke meetmeid, äh, mida siin on ka tegelikult juba täna mainitud, selleks et me saaksime arengut paremini toetada. ma arvan, et äh, raport on tõesti väga suured äh, eesmärgid paika pannud, raportöör on oma töö korralikult teinud ja siin on tõesti tehtud väga tähtsaid nõudmisi. räägitakse siin riikidepõhisest aruandlusest, mis on väga tähtis äh, ja ma tõesti loodan, et äh, ka täiskogul võetakse see raport sama suure häälteenamusega vastu nagu valdkonnakomisjonis. aitäh ja järgmisena härra Stier, palun poolteist minutit. aitäh, proua president. nädala pärast toimub meil järgmine ÜRO rahvusvaheline kaubandus- ja arengukonverents Addis Abebas, meil on New Yorgi tippkohtumine ja Pariisi konverents ja sellepärast tuleb meil veel kord korrata seda sõnumit, mille me saatsime välja juba aprillikuus, kui me vastu võtsime resolutsiooni, mille koostas äh, kolleeg Pereira. Euroopa Liit peab tõesti olema üks tähtsamaid äh, doonor, doonoreid, aga me peame ka teisi Äh, arenenud riike nõudma, äh, samamoodi nagu ka arenguriikidelt nõudma, et nad tegelikult võtaksid vastutuse arengu rahastamisel, sest ainult niimoodi on meil võimalik äh, saavutada eesmärke ja kinni tuleb pidada ka sellest kohustusest, mis meil on et, et null koma seitse protsenti SKT-st peab minema arenguabile. meil on vaja investeerida tootlikesse valdkondadesse selleks, et nad oleksid arengumootoriks samamoodi tuleb meil avaliku ja äh, erasektori koostööd toetada. tähtis on see, et äh, riikide maksuametid hakkaksid töötama korralikult ja just sellepärast toetan ma Elli Schleini raportit, kus räägitakse just maksudest kõrvalehoidumisest ja maksude vältimisest arenguriikides. uus strateegia peab keskenduma sellele, nagu peab ta ka seken-, keskenduma institutsionaalse võimekuse parandamisele, maksude kogumisele, aga sellega meil ei ole võimalik äh, vaesuse vastu võidelda ja sellepärast on meil vaja selle kohta veel eraldi konverentsi. aitäh, järgmisena kolleeg Silva Pereira, palun. aitäh, sellel Addis Abeba konverentsil me räägime arenguabist paari päeva pärast see konverents algab ja seal räägitakse sellest, et meil on vaja leida piisavalt vahendeid selleks, et äh, kahe tuhande viieteistkümnendast kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani paika pandud üleüldine arengutegevuskavaga tõesti rakenduks. tähtis on see, et riigid jõuks, jõuaksid kokkuleppele ja et äh, eesmärgid oleksid tõesti suured. Euroopa Liit on oma seisukoha juba välja öelnud ja tähtis on ka see et, et null koma seitse protsenti SKT-st tõesti läheks ka arenguabile. me räägime siin ka sellest, et äh, ajakava on paika panna. me teame samal ajal väga tähti, et äh, nõukogu ettepanekud äh, ei läinud nii kaugele kui meie omad. Addis Abeba konverentsi eel me näeme aga tegelikult murettekitavaid arenguid nimelt äh, räägitakse küll konkreetsetest äh, rahalistest äh, kohustustest, aga teiselt poolt on meil vaja ka üleskutset arenguriikidele ja siirderiikidele selleks, et nemad ka oma vastutust kannaksid. see tähendab seda, et meil on vaja tõesti äh, paika panna selged äh, finantskohustused ja sellepärast on tähtis, et juba Addis Abeba konverentsi ajal äh, selged kohustused paika pandakse ja endale võetakse. just sellepärast tuleb ka Elis Laini raportit toetada, aitäh! aitäh ja nüüd proua Haudale üks minut. lugupeetud juhataja, suur tänu! aina rohkem on selliseid arengumaid, kes ütlevad aktiivselt, et nad ei taha olla abist sõltuvad ja püüdlevad aktiivselt selle poole võib ju öelda, et mõnel riigil on see ka õnnestunud, näiteks Sambial on nüüd abisõltuvus vaid kakskümmend kuus protsenti, kuid sellest hoolimata vajavad arenguriigid ikkagi abi näiteks selleks, et kasutada omi ressursse ja seetõttu me vajamegi ametlikku arenguabi, mille abil arengumaid äh, parandada näiteks, äh, mille abil arengumaad saavad näiteks parandada maksude kogumist. ja peale selle loodan väga, et meie raporti abil sünnib konkreetne programm, mis aitab ähm, arengumaid tõesti abistada. nüüd, kus Luksemburg on üle võtnud eesistumise ja äh, Luksemburg on ise samuti täitnud oma kohustuse ametliku arenguabi andmise suhtes, siis eh, teie olete kindlasti eeskujuks Euroopa Liidu liikmesriikidele. ma usun, et te tahate toetada ka seda, et teised liikmesriigid suudaksid oma kohustuse täita. pean ütlema, et Põhjamaal puhub külm tuul, sellest on muidugi kahju. Soome on otsustanud lõpetada arenguabi andmise neljakümne kolme protsendi ulatuses ning ka Taani valitsus on ette eh, näinud suuri kärpeid, see ei tõota Euroopa Liidu eh, üksmeelsele abistamisele midagi head, aitäh! järgmiseks härra Kill üheks minutiks. aitäh, proua juhataja, mulle tundub, et äh, selle raportiga rünnatakse vales suunas. me üritame muuta äh, arenguriikide äh, tõelise probleemi ääremaid, sest tõeliseks probleemiks on korruptsioon. Nigeeria on hea näide sellest, kuidas valitsuse korruptsioon on tekitanud keskkonna, kus on väikeinvestorite usaldus, mis on võimaldanud äh, ettevõtetel ära kasutada vaba turgu, investeerides riikidesse, kus on sellised kohutavad maksudest kõrvalehiilimise võimalulused ja ka vastav eetika, see näitab, et läbipaistvus on võtmeks selleks, et maksudest kõrvalehiilijad vastutusele võtta, aga kas see on realistlik, nendel riikidel ei ole sellist äh, tehnoloogilist äh, arendust, arengutaset, nagu meie naudime ja seega võib väita, et see väide on mitte ainult kaugeleulatuv, vaid ka töötab iseendale vastu. enne kui maksudest kõrvalhiilimise küsimust saab korralikult käsitleda, peab tegelema arenguriikides korruptsiooni küsimusega. kui me hakkame äh, seadusandlust äh, mingi sellise asja üle äh, korraldama, siis me võime muutuda hoopis kurja juureks, äh, mitte ainult selle kurja kõrvalproduktiks. aitäh, härra Venta, palun, poolteist minutit aitäh, proua juhataja. kaks tuhat viisteist on võtmeaasta arengupoliitikate rahastamises. juulis meil on konverents Addis Abebas ja septembris äh, kogunevad ÜRO liikmed selleks, et määratleda jätkusuutlikud arengueesmärgid, mis asendavad milleeniumi arengueesmärgid pärast aastat, aastat kaks tuhat viisteist aga me siiski näeme tendentsi, et äh, arenguriikide inimeste vajadused suurenevad, samas aga arenguabi väheneb äh, sellest, selle tõttu, milline on majandusolukord doonorriikides. me oleme pal-, kuulnud palju sõnu finants- ja maksuprobleemide kohta, aga ka innovaatilised allikad võivad äh, aidata äh, arengueesmärke saavutada pärast aastat kaks tuhat viisteist. üksus kaheksa, see on rahvusvaheline organisatsioon UNITAID, mida toetab äh, ÜRO. see näitab, kuivõrd kasulik on selline mudel. viimase üheksakümne üheksa aasta jooksul on UNITAID suutnud rahastada kaheksakümmend äh, protsenti AIDSi äh, ja HIV-d põgenevad, põdevaid lapsi, kaks tuhat inimest, kes äh, kannatavad äh, malaaria tuberkuloosi käes. Äh, komisjon peaks arendama innovaatilisi mooduseid, kuidas sellist arengut rahastada. ka vastav maksustamine võiks aidata olukorda ka parandada arenguriikides. härra Noiser, palun poolteist minutit lugupeetud proua president, lugupeetud volinik Mimitsa, lugupeetud äh, nõukogu eesistuja, mis on Rootsil, Taanil, Luksemburgil ja Ühendkuningriigil ühist? tegemist on ainsa nelja riigiga kahekümne kaheksast liikmesriigist, mis siiamaani on kinni pidanud lubadusest et, et null koma seitse protsenti SKT-st läheb arenguabiks ja mul on väga hea meel, et äh, nõukogu eesistuja on siin kohal, sellepärast et mitte kõik äh, varasemad nõukogu eesistujad ei ole näidanud üles nii suurt huvi arenguabi vastu. ma usun, et äh, arengukoostöö rahastamise puhul mängivad väga tähtsat rolli liikmesriigid. mina olen pärit Saksamaalt, mis ei ole just kõige vaesem riik, aga viimase viieteist aasta jooksul oleme null koma kuuekümne kolmelt null koma neljani jõudnud äh, arenguabi kvoodi puhul ja ma arvan, et Luksemburg eesistujana Euroopa arenguabi aastal peaks kasutama seda võimalust, näitama head eeskuju äh, sest Luksemburg on ju head eeskuju ja tõesti liikmesriikidele survet avaldama selleks, et meie poliitika muutuks usaldusväärsemaks. kuidas me soovime läbirääkimistel Pariisis näiteks usaldusväärselt äh, olla laua taga, kui me ei ole ise kvoote täitnud viimased viisteist aastat. aitäh, järgmisena härra Zeller, palun poolteist minutit aitäh, proua president, äh, lugupeetud volinik, äh, nõukogu eesistuja, kallid kolleegid. mõne päeva pärast Addis Abebas töötakse välja uued äh, arengueesmärgid ja ka see, kuidas peaks neid eesmärke saavutama. meil on terve rida finantsmeetmeid, milles pea, millega peavad nõustuma arengu arenenud riigid, äh, peab lisaks tulema ka arenguriikide lubadused selle kohta, kuidas nad vaesuse vastu võitlevad ja oma kodanikele korralikku ja turvalist elu oma koduriigis pakuvad arenguriigid peavad pingutama selleks, et äh, nad ka makse tõesti korralikult koguksid. tegemist on rikkade riikidega, sest neil on palju ressursse, palju noori inimesi ja majanduslik potentsiaal on suur. ainult, et nende riikide tulud ei tohi minna mõningate üksikute inimeste taskutesse ja rikkused ei tohi kuuluda välismaistele ettevõtetele, kes siis kasumi välja viivad. läbipaistvus ja õiglus nii riiklis kui ka rahvusvahelistes erinevates äh, maksusüsteemides on hädavajalik, see tuleb tagada äh, arenguriikide sissetulekute nimel tuleb pikaajaliselt töötada ja sellepärast äh, tuleb ka riiklikul tasandil korralikud maksud sisse viia. rahvusvaheline koostöö maksuküsimustes peab edasi minema, meie raport on siin tõesti väga palju erinevaid ettepanekuid selle kohta teinud ja neid ettepanekuid tuleb nüüd hakata ka rakendama, aitäh! Yes, thank you aitäh. härra Liits, palun järgmisena. aitäh, proua president. G seitsmekümne seitse võtme riikide hulgas ei ole enne Addis Abeba konverentsi kokkuleppele jõudnud, nii et tegelikult pole tõenäoline, et konverents on edukas. ja sellepärast sotsiaaldemokraadid Euroopa Parlamendis kutsuvad kõiki pooli üles oma suhtumist üle vaatama ja konverentsil paremaid pakkumisi tegema. see kehtib ka äh, arenenud riikide, tööstusriikide kohustust null koma seitse protsenti SKT-st arenguabile anda, me ei saa oodata kahe tuhande kolmekümnenda aastani, enne kui hakkame kohustusi täitma ma olen arenguabi koostöö, arvamuse koostaja Euroopa Liidu eelarve osas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja tõesti, ka seal raportis leian ma, et arenguabi on väga tähtis. Addis Abeba konverentsi raames peame me tõesti hoolitsema selle eest, et tulemused on korralikuks platvormiks edasiminekul ja ma tõesti loodan, et komisjon ja nõukogu pingutavad, sest nemad on ju ka sellesse protsessi kaasatud. aitäh! aitäh, nüüd, kallid kolleegid, läheme vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt härra Pospišil, palun. aitäh, proua juhataja, kuulasin väga hoolikalt äh, siin peetud debatti ja mul on üks konkreetne ettepanek. mina isiklikult usun, et äh, me peaksime arenguriikidele välja pakkuma konkreetsed programmid selle kohta, kuidas makse koguda. peale finantsabi on need oskusteadme pakkumine selle kohta, kuidas maksudes kõrvalehiilimisega tegeleda, väga kasulik. me oleme ju selliseid programme Euroopa Liidus ette valmistamas ja me võime pakkuda programme ka kandidaatriikidele, riikidele, kes sooviksid Euroopa Liiduga liituda anname tihtipeale neile igasuguseid ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, peaks äh, süsteemid nende riikides töötama. nii et ma usun, et me peaksime välja pakkuma nendele riikidele konkreetsemaid meetmeid selle kohta, kuidas maksudest kõrvalehiilimisega võidelda ja veel üks kommentaar, maksudest kõrvalehiilimine ei tähenda seda, et tuleks äh, võidelda madalate maksude vastu. minu arvates kolmandate riikide peaks olema õigus madalaid makse omada. proua Zaborska, palun. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu eesistuja, palju õnne kolleeg Schleinile raporti puhul. viimastel äh, aastatel oleme näinud, et suured võlad ei ole mitte ainult arenguriikide probleemiks, äh, koduriikides levinud populism ja suured võlad on tegelikult ka Euroopa riigid viinud huku äärele. me näeme, kui suured on vahed äh, erinevate riikide vahel. suured võlad, see, et ei suudeta võlga tagasi maksta, seetõttu majandus ei tõuse ja ei suudeta reforme läbi viia ja võetakse muudkui üha suuremaid võlgasid ja ainsaks lahenduseks on äh, läbirääkimised võlausaldajate võlgnike vahel tähtis oleks, et äh, jätkusuutlikust arengust peetaks ka kinni nende läbirääkimiste puhul, see kehtib nii Kreeka kui ka Etioopia puhul. tähtis on see, et äh, võlgnikud hakkaksid tõesti oma makse taga, äh, võlgasid tagasi maksma ja mitte ainult ei peaks referendumeid. aitäh, härra Marias, palun. suur tänu, proua juhataja võttes arvesse, kui suur on maksude vältimine ja äh, maksudest kõrvalehoidmine, siis on see arengumaade valitsuste jaoks väga suur probleem. maksude osakaal SKP-st on eriti väike, äh, tihti madalam kui kakskümmend protsenti ja arengumaad ei suuda midagi ette võtta suurte hargmaiste ettevõtete vastu, kes makse ei maksa, kuid ometi tegutsevad nende territooriumil see on äh, koht, kust oleks võimalik saada väga suurt maksutulu ning selle maksutulu eest äh, katta hariduskulud. mida rohkem oleks tulu, seda rohkem oleks võimalik teha ka kulutusi. arengumaad soovivad ju saavutada majanduskasvu ja see, äh, sealjuures peavad maksma väga suuri riigivõlgu, see tähendab seda, et ÜRO resolutsiooni septembrist kaks tuhat neliteist tuleb tõesti ka rakendada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 kaasatusest poliitiliselt, teatavast universaalsusest, arenguabi puhul rääkis null koma seitsmest protsendist äh, SKT-st, äh, millest kõik riigid ei ole veel kinni pidanud, olen äärmiselt huvitatud sellest, mida härra volinik ütles, aga ei tohiks äh, kahe silma vahele jätta ka inimõigusi, sest nendes debattides räägime me tihtipeale äh, inimõigustest ja nendesse riikidesse tihtipeale eh, leiavad aset inimõiguste rikkumised ja seetõttu usun ma, et arenguabi peaks olema seotud sellega, et me nõuame, et eh, need riigid peaksid kinni nendest universaalsetest põhimõtetest, eriti nendest, mis põhinevad eh, ÜRO inimõiguste hartal, aitäh gospodine povjereniče suur aitäh proua juhataja härra volinik lubage mul õnnitleda teid teie ambitsioonikate kavade eest nagu ütlesite siis tahate minna konverentsile ambitsioonikate kavade ja selge programmiga pole kahtlustki et euroopa liidul peab olema juhtroll abi pakkumisel arenguriikidele, aga kõik me teame, et see ei ole viis, kuidas vaesust kaotada. kui me tahame vaesust kaotada, siis me peame leidma innovatiivseid viise ja uusi lähenemisi. Euroopast peab saama ülemaailmne juht. Euroopa Liit ja meie partnerid äh, peame olema kaasatud äh, selleks, et äh, selle projektiga saavutada edu teisest küljest, nii nagu ütles äh, härra proua Schlein, siis me peame võitlema ka maksudest kõrvalehiilimisega ja maksuparadiisidega selleks, et neid riike aidata nende arengul ja kasvul. nüüd annan sõna volinik Niinitsale. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud äh, parlamendiliikmed tänan teid selle eest, et tunnete selle küsimuse vastu niivõrd suurt huvi ja aitäh teile ka kõigi ettepanekute ja arvamuste eest. ma nõustun teiega selles, et Euroopa Liit peab oma ambitsioonide taset säilitama ning peab täitma ka võetud ametliku arenguabi kohustusi. muuhulgas tuleb tagada, et et arenguabist oleks ka kasu. mul on väga hea meel, et te tegite ettepanekuid, mis lähevad ametlikust arenguabist kaugemale, sest just nii on võimalik pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raamistiku lõppemist edu saavutada loomulikult on vaja olukorda seirata ja võtta jätkumeetmeid ning ka siin peame säilitama oma ambitsioonid Euroopa Liidul on juba olemas mitmeaastane kontrollraamistik, mille abil jälgida, kui suurt edu arengumaad saavutavad. vastav aruanne tuli välja eelmisel kuul, kuid me peame endalt küsima ka seda, kuidas olemasolevat protsessi tugevdada mida teha pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ja kuidas nõuda paremat aruandlust. juba praegu peame mõtlema ka sellele, mida Euroopa Liit teeb selleks, et toetada ametliku arenguabi tulemusi pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. me mõtleme hoolikalt sellele, kuidas Euroopa Liidu poliitika tuleb võib-olla üle, ümber vaadata selleks, et hakata edendama uut agendat arengupoliitika ja arenguabi peab olema sidusam kui iialgi varem. me peame olema valmis äh, saavutama tõelisi tulemusi ka pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ning äh, see hõlmab muuhulgas põhjaliku ressursitõhususe äh, agendat arengumaades ning ka seda, et me tegeleksime maksude vältimise ja maksupettuse küsimustega me võtame kindlasti arvesse kõike, mida Euroopa Parlamendi raportis märgitakse ning äh, tervitame teie pühendunud suhtumist, suur tänu! meie täname teid ning nüüd saab sõna härra minister Schmidt. Äh, proua juhataja, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada raportööri selle raporti eest, mis võimaldab meil pidada tõhusat debatti ja mis võimaldab meil näha, kui suur ja oluline panus on Euroopa Parlamendi poolt antud New Yorgis toimuva konverentsi jaoks. ma tahaksin omalt poolt tänada ka volinikku selle eest, kui suurt äh, rõhku paneb komisjon äh, maksupettuse vastasele võitlusele ja äh, kindlasti tahaksin tänada teid ka selle eest, et te tajute, kui rahvusvaheline on see probleem. Teie raport äh, kinnitab veel kord äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide äh, seisukohta, mis puudutab arengukonverentsi eesmärke. tegemist on konverentsiga, mis ei ole pühendatud ju ainult ametlikule arenguabile, vaid sellele arutatakse ka integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmab kõiki vahendeid, mitte ainult finantsvahendeid, vaid ka mitterahalisi vahendeid loomulikult on Euroopa Liit ja liikmesriigid ka oluliseks abiandjaks äh, vähem arenenud riikidele, aga selle abi äh, andmiseks on ette nähtud ka teatud tingimused, arenguabi peab olema tõhus ja seda tuleb hästi kasutada. me peame seetõttu mõtlema sellele, mida siin räägiti arengu erinevatest dimensioonidest, näiteks haridusest, sellest, kui oluline sammas on haridus et räägiti töökohtadest, et räägiti ettevõtetest ja just nimelt sotsiaalsetest ettevõtetest ja sellest, kuidas anda, kuidas anda alternatiivset rahalist abi, eh, neid eh, nõndanimetatud eh, mikrolaene või väikelaene. meile tuletati tuletati meelde ka seda, kui olulised on need rahvusvahelised läbirääkimised ja mida tuleb teha meil selleks, et need läbirääkimised tõesti ka õnnestuksid ja tooksid kaasa tõelise rahvusvahelise partnerluse tekke, aitäh! Thank you, minister! aitäh ka teile, härra minister ning äh, debati võtab kokku raportöör proua Schlein. Eh, aitäh! suur tänu volinikule selle eest, et ta oli valmis siia tulema ja tegelikult ka viimastel kuudel meiega arutelusid pidas. aitäh ka selle eest, et ta meie ettepanekutega arvestas. me tegeleme selle küsimusega edasi ja me oleme veendunud, et äh, valitsuste vaheline konverents on tegelikult ainsaks vormiks, mille kaudu me saaksime ka arenguriike paremini esindada. on tähtis, et kõikidel riikidel on valitsuse esindaja olemas, ainult niimoodi saame me tõesti üleilmselt selle küsimusega tegeleda, ma loodan, et äh, homne äh, Äh, hääletus äh, aitab meil oma nõudmisi paremini välja tuua ja siis ka Addis Abebale lahendus leida. suur tänu ka Linda McCavanile, kes ütles, et tõesti riikidepõhine aruandlus on tõesti üks tähtsamaid meetmeid äh, maksudest kõrvalehoidmise vastases võitluses. see on osa tegevuskavast ja ma tõesti loodan, et homme kõik fraktsioonid toetavad seda raportit, nii nagu nad tegid seda vastutavas komisjonis. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes andsid oma panuse selles arutelus. jah, väga paljusid küsimusi ei jõutud küll tõstatada, aga see on seal dokumendis kirjas ja tähtis ei ole mitte ainult see, et me siin mingeid riikide vahendeid leiaksid ja et valitsused annaksid kodanikele aru Äh, seda ka, aga eelkõige tuleb võidelda ka korruptsiooni vastu. Äh, see on siin raportis välja toodud ja pikaajalises perspektiivis on meil vajalik saavutada ka sõltumatus. suur tänu kõigile ja ma loodan, et homme suure häälteenamusega on meil võimalik see raport vastu võtta. aitäh! aitäh, me hääletame homme. mul on ka teadaanne, see puudutab Remo Sernatšotot, kes lahkub Rahvapartei fraktsioonist ja liitub ECR fraktsiooniga, seda tänases, tänase kuupäeva